head kolleegid, daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele. J'ouvre la séance. istung on avatud eel, eelarvekomisjoni koosolek ja vabandage, et me alustame nii hilja. põhjus on selles, et äh, erakordselt pikalt kestis koordinaatorite koosolek, mille päevakord oli erakordselt äh, tihe. kõigepealt küsin teie käest, kas äh, päevakorra projekt on kinnitatud sealjuures äh, päevakorrapunkt üheksa lükkub edasi äh, tähtajatult ning samuti neliteist, äh, kui Frontexi kohta, kuivõrd me ei ole saanud vajalikke dokumente selleks, et seisukohta võtta ja võimaldada raportöör Hallmeieril oma seisukohta kujundada. kui keegi midagi, kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis need, siis niimoodi me kinnitame need muudatused ja kinnitame tänase päevakorra teie nõusolekul. samuti äh, annan teile teada ühest koordinaatorite otsusest, mis just praegu langetati. soovime algatusraportit koostada iga-aastase Euroopa Investeerimispanga raporti kohta Te olete saanud üheksanda ja kümnenda novembri, kaheksanda detsembri kaks tuhat kuusteist ning üheksanda jaanuari, kaheteistkümnenda jaanuari ja üheksanda veebruari kaks tuhat seitseteist protokollid. kas äh, võime need kinnitada? keegi vastu ei ole, muudatus, see keegi ei soovi, seega on need protokollid kinnitatud. ja sõna järgnevalt saab kolleeg Richard Ashworth, kes on meie raportööriks ja vastutab kaheksateistkümne aasta eelarve esimese jao Euroopa Parlamendi eest. härra raportöör, ma tänan, et äh, olete nii sisuka raporti projekti meile edastanud ja teil ongi sõna. Äh, äh, suur tänu teile, esimees selle raporti eelnõu, mis on teie ees, on äh, meie mandaadi jooksul kolmas ja esimest korda siis äh, käesoleva mitmeaastase äh, finantsraamistiku järgi. ja ma tahaksin oma kahele eelkäijale, härra Tarandile ja Debrele öelda kiidusõnad, kes on olnud väga abivalmis ja suur aitäh hästi tehtud töö eest ma olen selle raporti esialgset versiooni variraportööridega jaganud ja mõningad nende ideed ka siia raportisse juba kaasanud aga ma ei taha pikalt rääkida ja seetõttu ei võta ma siin detailides ja rida realt seda asja läbi. aga tahaksin tuua välja need prioriteedid, mis on äh, siin üldiselt välja toodud. esiteks muidugi on oluline see, et me saaksime parimat väärtust välja antud raha eest ja eelarve hoidmine alla äh, kahekümne protsendi rubriigis viis toodule äh, on eesmärk, äh, siin muidugi on vaja teha seetõttu kärpeid võrreldes meie progneesi, prognoosituga, mis esialgselt tehtud, nii et head kolleegid, tuvastage palun, kus kohas on võimalik neid kärpekohti leida. teine prioriteet muidugi on oluline, et parlament suudaks oma tuumülesanded täita tõhusalt ja ma tahaksin toetada parlamendi teenistusi, mis on võimelised ja valmis tegema oma ülesandeid täitma paremini, aga kolmas prioriteet on kindlasti läbipaistvus ja äh, aruandekohustus. siin on mitmed küsimused, äh, mis on seotud äh, poliitiliste parteide ja sihtasutuste rahastamisega ja kolleegid teavad, et siin on ka mõned väga palju tähelepanu pälvivad juhtumid, mida praegu arutatakse, mis väga selgelt on näidanud ka, et nende funktsioonide kontrollis ja juhtimises on olnud nõrkusi. muidugi ma ei ütle, et ma olen nüüd kriitiline kõikide sihtasutuste, fondide ja parteide suhtes tõesti need, kus parimaid praktikaid äh, levitatakse ja kasutatakse, mm, toetan ma kahel käel nende rahastamise jätkamist. aga ma arvan, et rohkema läbipaistvuse ja äh, ka aruandekohustuse jaoks on vajalik ja olen toonud siin välja mõningad mõtted, kuidas seda saavutada oleks võimalik. siis äh, muidugi institutsioonidele Äh, müts maha selle eest, mida on siiamaani teinud, äh, aga edaspidi tuleb äh, tõhustada kontrolli ning oluline on see, et läbipaistvus saaks tagatud. siis mõningad teised aspektid, mida olen toonud välja siin, julgeolek ja küberturvalisus. seda oleme juba näinud, et on olnud tõhus vastuseis küberrünnakutele, aga küberturvalisuse tagamine on igal juhul oluline, sellepärast et see oht kasvab tulevikus veelgi ning me peame olema siin valvsad. ja ilmselt on olulisem ennetavalt kasutada seda raha ja mitte ainult äh, tagantjärele reageerida. siis äh, ka hoonete poliitika. siin on mõningad küsimused. esiteks olen ma pettunud, et äh, parlamendi juhtkond ei toonud välja pikaajalist äh, hoonete strateegiat. tavaliselt on seda lubatud teha ja nüüd on see jäänud vajaka. Nad ei ole lubatusest äh, viimase aasta jooksul kinni pidanud. ma tahaksin, et selle juurde tuldaks tagasi. siis nüüd konkreetsed küsimused me äh, oleme jõudnud äh, Kaat-Konal Adenaueri hoone ehitamise lõpufaasi, aga oluline on see, et me peaksime tagama ikkagi seda, et raha jätkuvalt investeeritakse õig-, õigus, õiguspäraselt, siis PHS hoone jällegi, siin on vaja rohkem läbipaistvust, nii äh, peasekretäri kui ka parlamendi eestseisuse ettepanekutele. selge on, et probleemid selle hoonega jätkuvad edasi ja mõningad mõni ähm, hulk raha sellest, mis on sel aastal ette nähtud, on ettevalmistavateks tegevusteks, aga parlament peaks olema nendes küsimustes palju läbipaistvam. siis, kui me vaatame neid äh, säästukohti parlamendi eelarves, siis üks asi, mis mulle pähe tulkas juba mõnda aega tagasi, on see, et äh, hääletuste selgitamise praktika. mul ei ole muidugi mingisugust probleemi sellega, et liikmed tahavad suuliselt hääletusi selgitada, aga vahel ma mõtlen, et mikspärast kui see on nende koduriigi jaoks mõeldud, mikspärast on vaja seda kahtekümne kolme eh, töökeelde tõlkida, eh, selle asemel, et vajalik on ju selle jaoks eraldi eh, tõlkida meeskonda, panna tööle ja see on väga kallis. kas nüüd, head kolleegid, ei ole mitte aeg, kui me mõtleksime selle peale, et meie liikmed annaksid kirjalikult sisse oma äh, Äh, hääletusselgitused ja et meil oleks olemas selline Voxbox võimalus, kus nende koduriigi keelde oleks võimalik seda tõlkida või meie juhtkond mõtleks välja teised meetodid, kuidas oleks võimalik raha säästa. ja siis, äh, mis puudutab äh, Euroopa valimiste kaks tuhat üheksateist teav-, teatist, siis selle programmi toetamiseks on raha ette nähtud ja küsitud, ma olen nõus, et äh, õige on, et me peame hakkama juba äh, nendele kulutustele praegu pühenduma. olen äh, hoolega pilku peal pidanud ja kolleegid, kutsun teid üles tegema sama, et kuidas seda raha kasutatakse. olen julgustanud kolleege ka püüda tuvastada täpselt, kus ja kas on seda raha kulutatud ja täpselt samasugune küsimus, mis puudutab äh, ka äh, üldkulude hüvitist, äh, ka seal on meil vaja läbipaistvust ja hea, et selle suunas on liigutud. esimees, neljapäeval kohtume uuesti meie variraportoritega, aga suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes on juba panustanud. suur tänu, härra raportöör alustame mõttevahetust. mitmed on juba sõna soovinud. härra Rüübik kõigepealt. suur tänu teile, esimees. ma tahaksin tänada kolleeg raportööri sest me oleme näinud seda, et Euroopa eelarve Mm, ja parlamendi eelarve on väga tundlik küsimus ja Richard juba ka oma sissejuhatavas sõnavõtus seda väga selgelt ütles. minu jaoks on olulised eelkõige põhimõttelised äh, küsimused, nimelt kuidas tulevikus Euroopa demokraatiat veelgi tugevdada on võimalik ja siin osas on väga selge, et meie äh, valitsus ja riigijuhid miinus neli protsenti vähendusega on väga selge signaali andnud ja eelmisel aastal on seitsekümmend kuus lisataotlust töökohtade jaoks tagasi lükatud, sellepärast et üks protsent on ametikohti vaja vähendada äh, ja see on tegelikult tekitanud probleemi ka komisjonides. ning nüüd aastal kaks tuhat kaheksateist on lisaks veel äh, see, et tuleb Brexiti läbirääkimiste protsess ja meil on lisaülesanded sellega seoses äh, kõik see on väga keerukas kokkuvõttes ja ma ei kujuta üldse ettegi, mis juhtub siis, kui poliitilisel tasandil Brexitile lahendust ei leita. sellepärast olen ma pigem selle poolt, et meil ei peaks olema mitte see üheksateist eh, koma null kuus alguspunktis, kus veel kärpima hakkame, vaid et eh, parlament peaks juba ette nägema seda, et eh, raskused läbirääkimistega tulevad ja kakskümmend protsenti peaks olema siin see igaks juhuks varus me oleme ju selle ülempiiri ise välja valinud, et väga äh, tõhusalt oma vahenditega ringi käima, käia ja võimalikult äh, säästa. Äh, kui me nüüd selle suure ülesande ees kakskümmend protsenti võtame piiriks, ja minu arust on meil Euroopa tasandil praegu päris raske Äh, olukord Euroopa tasandil, siis äh, jah, alla selle ei saa rääkida. siis küberjulgeolek. Äh, ma väga positiivselt hindaksin seda, et välja selle tõite Brexiti läbirääkimistel ja ka enne järgmisi Euroopa vahe, valimisi oleme me olukorras, kus me näeme raskusi, raskusi Türgiga, Ameerika Ühendriikidega, Vene Föderatsiooniga. Euroopa ümbruses on ainult raskused, demokraatiat ei toeta praktiliselt keegi ja seetõttu on oluline, et me just küberjulgeolekust ja turvalisusest ja selle toetamisest räägime siis üldkulude hüvitis, me räägime sellest ka juba aastakümneid. siin on meil mandaadi alguses juba kokkulepe sõlmitud äh, kõikide poliitiliste parteide vahel. ma tahaksin teha ettepaneku, et kõik see, mida me mandaadi jooksul oleme ette näinud ja kokku leppinud, äh, peaks ka äh, niimoodi sündima. nüüd, mis puudutab järgmist rahastamisperioodi, siis siin peaks juba rääkima ette ka sellest, et nende meetmete vabatahtlikkusest me räägiksime igaüks saab oma valimiskampaaniasse siis öelda, et ta tahab olla eeskujulik, tahab olla läbipaistev, eh, ütleb ka, kui palju ta plaanib kulutada. nii et ma pigem rõhutaksin siin kindlasti eh, seda vabatahtlikkust, eh, et kui keegi seda teeb, siis tal peaks olema selle võrra eelis ma arvan, et just läbipaistvusele on kasuks see, kui parlamendiliikmed ise seda läbipaistvust äh, praktiseerivad nii, nagu nad arvavad, et nende valijate silmis on õige. mis puudutab äh, sekretäriaadi äh, kulude katmist, siis viimastel kuudel on need kulud kasvanud oluliselt. meil on sisereeglites väga palju uusi reegleid ja ma näen, et minu büroos näiteks on üks inimene, kes täielikult peamiselt oma tööajast tegeleb raamatupidamis- ja administratiivsete ülesannetega ja sellepärast teen ma ettepaneku, et sekretäriaadi hüvitis tuleks niimoodi ka korrigeerida, et äh, assistentide, äh, just need, kes ka äh, Strasbourgi reisivad, siin on oluline, et me oma assistentide jaoks rohkem ära teeksime. kui me näeme äh, meie kaastöötajate büroodes, millised äh, suured äh, töökoormad on neil vaja seljatada, siis siin tuleb igal juhul selgesõnalt öelda ja mina ütlen, et me peame oma kaastöötajaid paremini kohtlema. küsimus on palgatõusus meie kaastöötajate jaoks, mitte meie taskutesse ei lähe see raha ja selge on, et inflatsioon ja muu tuleb siit maha arvata. et meie kõrge kvalifitseeritud kaastöötajad on igal juhul ära teeninud selle, et me nende eest siin võitleme. muidugi Euroopa valimiste aastal on selge see, et äh, Euroopa Parlamendi ees on oluline ülesanne äh, valmistuda valimisteks. ma arvan, et valimisosalus on igal juhul ka demokraatia indikaatoriks ja sellepärast on aasta kaks tuhat üheksateist, kui Brexit tõesti aset leiab, selline valimiste aasta, kus on, on väga suur surve nii meie Briti kolleegidele kui ka meile. ja ma arvan, et Briti parlamendi ja Euroopa Parlamendi komisjonid leiavad ühtselt lahendused, et siin oma valijatele ja kodanikele optimaalselt pakkuda. suur tänu, esimees! täname, härra Manka! tänan, härra esimees. tänan ta, tänada raportööri kõigepealt. ta alustas vaprat võitlust, muutmaks äh, kaheteistkümnenda, kaheksateistkümnenda aasta eelarvet, paar kommentaari ka meie poolt. ma mäletan, et eelmisel aastal käisin peasekretäri ja esitasin talle küsimuse aprillikuus. jäime nõus põhimõttega et äh, me ei koosta eelarvet mitte indekseerides, vaid lisades uusi art-, kuluartikleid, mõnikord äh, näiteks aastal kaks tuhat viisteist kasutasime koefitsienti, mis oli kõrgem kui tegelikult inflatsioon. ehk siis me otsustasime, et me tahame iga viie aasta tagant tõelist eelarvet ja nüüd me jätkame indekseerimist osutasime, et esimene selline aasta oleks kaks tuhat kaheksateist ja ma ei ole saanud peasekretäriaadilt mingit teadet selle kohta, et kuidas sellega siis jääb. me kõik oleme teinud rasket tööd, oleme midagi siin tõestanud Euroopa Parlamendis ja keegi praktiliselt meid kuulda ei võta, mis siis nüüd? kas me saame seda nii teha? kokkuvõttes aasta lõpus on meil seitsmekümne miljoniline ülejääk ja see saab olema ka sellel aastal eelarves. me kasutame seda hoonete eest ähm, maksmiseks või remondiks. aga miks mitte projektideks, miks mitte selleks, et eelarvet paremaks teha, miks me ei saaks seda varem ära kasutada ja tõesti miljoneid eurosid äh, intressimäärade pealt kokku hoida, see oleks üks asi, mida saaks paremini teha eelarve juhtimise osas ja teiseks, kvestorina Äh, minu portfellis on esinduste teema erinevates liikmesriikides ja lugedes seda ja uurides teemat, sain ma teada, et Euroopa Parlamendi infopunktidel pinkte on üheksa, mida saab rentida fraktsioonidele, kuid kuus on vaba tegelik, vabad tegelikult ja nad on olnud vabad juba aastaid, kuus aastat Roomas näiteks tegemist on kinnisvaraga, mida ei kasutata. Vilniuses on kolm kontorit ja ükski parlamendi suurtest fraktsioonidest isegi ei tea, et selline võimalus on olemas, et neid rentida saab. mõnikord on fraktsioonis üks parlamendiliige ja siis tegelikult saab ta seda tasuta kasutada. nii et peaksime kasutama neid äh, varasid saaksime niimoodi varandit, varade kasutamist optimeerida. seda peame muidugi nüüd ka arutama ka sügisel. härra Depree. tänan, esimees. alustuseks ütleksin, nagu olen ka varem öelnud, hindan kõrgelt seda raportit hästi kirjutatud, esiteks, hea struktuuriga ja hästi põhjendatud. ECR-i Briti liikme poolt on see saavutus, mida tahan siinkohal esile tõsta. ja mitmed punktid ka, millega, millega ma olen nõus, kuid ka mõned märkused. muidugi olen nõus äh, selle mõttega, et eelarveprojekt parlamendi jaoks ei saavuta kahtekümmet protsenti, mis on eesmärk, aga ma arvan, et me ei ole olnud piisavalt kriitilised mõningate kulutuste suurendamise osas, ma siin arvutasin kiire, kiiresti, kui me seda analüüsime, seda eelarvet, siis me näeme, et ilma erakorraliste kulutusteta on reaalne tõus kolm koma kuus protsenti võrreldes eelmise aastaga kolm koma kaks protsenti võib olla õigustatud personali osas, sest jah, alati meid tabavad igasugused üllatused, palgakohandused praeguse arvutussüsteemi kohaselt. aga see puudutab kuutkümmend kaheksa protsenti kulutustest, üles, ülejäänu osas tõestage mulle, et meil on vaja rohkem kui läbi indekseerimise kaudu, kui meil tuleb indekseerimisest kaks protsenti, siis me ei saa kolm koma kakskümmend kuus protsenti kokku küs-, härra raportöör, ma siin arvutasin, jah, tulemused olid huvitavad. viimaste aastate jooksul üritasin teada saada, millised on need kuluartiklid, mis on ülehinnatud olnud süstemaatiliselt viimastel aastatel, kus uskumatult viimastel aastatel on eelarveridasid, kus aasta lõpul jäävad vahendid üle ja, ja rahandatakse sellest äh, hoonete poliitikat see on uskumatu regulaarsusega toimub see asi. olgem siis tähelepanelikud. Need vahendid väidetavalt on vajalikud Kodana-, Konrad Adenaueri renoveerimiseks. see oli kavas juba kulutuste prognoosides järgmiseks aastaks umbes kuuskümmend miljonit. võtame nüüd arvesse need summad, mis on juba eelarves praegu olemas, siis äh, Adenaueri remondi lõpetamiseks on kolmkümmend kolm miljonit äh, juba ette nähtud. Need tuleb kuskilt leida. kakskümmend seitse miljonit tuleb siis ramassaažist. igal aastal on see viiskümmend kuni seitsekümmend miljonit uurime siis seda pisut äh, tähelepanelikult, me ei taha, me ei, ma arvan, et me peaksime olema vaesed, aga ma ei ole nõus härra Rüübigiga, et kui ta siin kiidab seda, et kulutused peaksid äh, suurenema enne valimisi, ma ei ole sugugi kindel, et just nii tuleks teha. nii et juhin teie tähelepanu sellele, et me peame siiski tõsiselt uurima, kas teatud äh, suurendamise nõuded on õigustatud aga ma olen täiesti nõus äh, turvalisuse, küberturvalisuse alaste prioriteetidega. nüüd valimiskampaania, ma olen siin pisut äh, reserveeritumalt seisukohal, seisukohal kakskümmend viis miljonit eurot erakorralisi kulutusi see ei, minu meelest ei ole piisav erakorraliste kulutuste jaoks ja ma ei ole ka veendunud, et siin on lisandväärtus, kui me kulutame kakskümmend viis miljonit eurot. ligi kõik äh, tegevused, mida parlamenditeenistused teevad, Euroopa Liit, selleks, et äh, avaldada midagi, midagi reklaamida, see on kõik nende, nende jaoks, kes on juba ette veendunud meie headuses. probleem on pigem mitte selles, et me peame neid inimesi julgustama, me peame jõudma nendele, kes on ükskõiksed või vaenulikult meie suht-, vaenulikult meie suhtes meelestatud. seega arutlegem nüüd tõsiselt äh, kommunikatsiooni inimestega Euroopa Parlamendis. et mis siis on meie eesmärk? ma võiksin siin veel pikalt rääkida, aga ma räägin nendest asjadest raportööriga otse, igal juhul ma hindan äh, mit-, kõrgelt mitmeid tema märkusi, kriitikat, äh, näiteks mis puudutas seitsekümmend kuut ametikohta fraktsioonides, olen ka nõus äh, sellega, et tuleb äh, piirata kulutusi fraktsioon, äh, parteide ja fondide osas. indekseerimine on minu meelest maksimumtasemel. ja üks keeruline punkt, kus tema lähenemine on ka õige, on minu arvates äh, üldkulude hüvitise teema. tema ettepanek siinkohal paluda siis peasekretärilt ja juhatuselt taodelda süsteemi tõelist läbivaatamist, mis siis järgmise ametiajal jõustuks, on õige mõte. kui me midagi praegu teeksime midagi, siis me ei oleks hästi ette valmistatud, improviseeritud, aga mõtleme, kui me mõtleme nüüd tõsiselt selle üle, kuidas me seda hüvitist kasutame järgmise ametiajal, see on õige mõte minu arvates. see on ka vajalik ja peame juhtima peasekretäri tähelepanu sellele asjaolule ja juhatuse tähelepanu, nii palju minu poolt, mul on ka muid tähelepanekuid, aga, aga kindlasti on meil võimalus selle juurde hiljem tagasi tulla. aitäh, härra Delano. suur tänu äh, nagu ka äh, minu teised äh, kolleegid olen ma igati toetamas äh, seda, et me peame äh, oma vahendeid kasutama äh, tõhusalt ja eelkõige siis oma seadusandvas funktsioonis, kuid me ei saa seda ju teha nii-öelda omas mullis, parlament peab kommunikatsiooni läbi viima, peab olema avatud, peab tutvustama Euroopa Liidu väärtusi ja äh, selles suhtes on ka väljaantavad auhinnad igal aastal äärmiselt olulised ja see Luksi auhind äh, seoses siis ühiskondlike äh, teemadega ja, ja mis toetab ka kinotööstust, on oluline. loomulikult tuleb tutvustada oma seadusandlikku tööd, see eelarve Äh, siin, nagu öeldud, on siis äh, viiendas rubriigis vähem kui kakskümmend protsenti ja ma arvan, et äh, osa sellest võikski kasutada just parlamendi rolli paremaks tutvustamiseks, näitamaks parlamendi olulisust Euroopa kodanikele. ma arvan, et me peame seda tegema eh, selleks, et ka kodanikud läheksid aktiivsemalt valima, tänan. Eh, proua Kardia Sabel. jah, suur tänu, mul on mm, paar üldist märkust ehkki kolleegid juba üht-teist nendest mainisid, sotsiaaldemokraatide jaoks äh, on äh, Ashfordi äh, raportis välja toodud äh, põhimõtted igati vastuvõtavad selles osas, mis puudutab vahendite tõhusat kasutamist ja, ja läbipaistvust. ja mida paremini seda teeme, seda parem see on, kui me ka suudame paremini selgitada, mida ja miks me teeme. igal aastal loomulikult tuleb ka tagasi uuesti see üldkulude hüvitise küsimus ja nüüd me siis püüame seda kõike esimest korda parlamendi äh, ettepanekuga äh, lahendada. nii et äh, juhatus tegelikult ei tea väga hästi, millise otsuse parlament pärast vastu võtab, aga siin on jah üsna, üsna häid ettepanekuid, mis puudutab nüüd poliitilisi parteisid ja sihtasutusi, siis on selge, et oleks tarvis äh, rohkem läbipaistvust ja äh, avalike vahendite tõhusamat kasutamist, aga me leiame ka, et äh, Euroopa eelarvest tuleb neid parteisid ja sihtasutusi rahastada. Euroopa äh, Äh, toetajad loomulikult äh, soovivad äh, seda, et Euroopa Liidul oleks rohkem ähm, pädevusi, nii-öelda poliitika europeaniseerimist ja ei soovi, et lihtsalt poliitilised parteid oleksid justkui siis nende liikmesriikide Äh, parteid äh, eraldi võetuna või nende summa. ja loomulikult ähm, me leiame, et ka see äh, seni tehtud analüüs selles raportis on ähm, igati positiivne, kuid tuleb vaadata, missuguse, kuidas kasutatakse rahalisi vahendeid äh, Mm, teinekord me peaksime mõningaid teenuseid allhanke korras äh, sisse ostma Äh, mis puudutab inflatsiooni indekseerimist, siis äh, loomulikult äh, inflatsiooni tõttu ähm, mitmed read suurenevad, kuid mitte kõikjal, nii et põhimõtteliselt ei tohiks siis automaatselt kõike inflatsiooniga paralleelselt suurendada, me peame mõtlema siin selle, mida ütles härra Manga, me peame et igal aastal on jah, teatud eh, erinevused tulevad ju välja. nüüd see Lux eh, auhind meie jaoks eh, on, on see oluline, meie toetame selle säilitamist. mul on üks küsimus ka härra Ashworthile tema ettepanekutega seoses, sest me väga hästi ei tea, millest need, kust need tulevad. Te räägite dialoogi tõhustamisest rahvusparlamentidega aga ma ei tea, kuidas te seda konkreetsemalt ette kujutate, mis oleks selle sisu ja nüüd siis valimiskampaaniale, ähm, kommunikatsioonikampaaniale äh, pühendatud vahendeid, te ütlete, et see peaks piirduma parlamendi rolli selgitamisega, et kas teie leiate, et juba seni on rahastatud tegevusi, mida ei oleks pidanud sellest äh, rahastama või miks te soovite nii täpselt äh, seda piiritleda? aitäh. nüüd saab sõna härra Tarand. Thank you uh,. Also very quickly I. suur tänu. veel kord äh, kiiresti tahan öelda seda, et mul on väga hea meel, et äh, pärast eelmist äh, koosolekut on tekst väga hästi edasi arenenud ja tegelikult see oli juba toona hea arutelu alus. ja nii nagu me näeme, asi paraneb veelgi. aga eriti tahaksime tänada raportööri seetõttu, et ta on võtnud arvesse seda kommentaari, mida eelmisel korral rääkisime äh, PHS-hoone äh, elupikkuse osas ja ka teiste hoonete poliitikate suhtes, aga mida, mis siis puudutab konkreetselt kokkuhoiukohti, siis siin ei ole midagi loogu, loogilisemat kui vähendada hääduse selgituste Äh, osa tavapäeva osana ja lükata seda rohkem õhtusse või öösse ja tegelikult äh, suuline hääletuse selgitus peaks tegema kirjalikus vormis ja seda ei tohiks üldse tõlkidagi, minu arust oleks see veelgi parem. aga ma ei tea, kas see läheb nüüd siin eelarve raporti piirest eemale või mitte, teised äh, komisjonid võib-olla on eriarvamusel. ja siis, kui meil on tõesti plaan nüüd äh, ka valimiste teavituskampaaniale raha kulutada, siis mind üllatab veidike see, et proua Kadja Sabal näeb siin liiga palju piiranguid. sest kas te ei mäleta, et me palusime, et meie esindaja oleks ka ettevalmistavas komisjonis osal, osaline ja peasekretär ei andnud tegelikult mingit väga selget vastust, kas või kuidas meid kaasatakse kui me oleksime kaasatud, siis oleks siin võib-olla ehk tõrkeid vähem. aga kuna eelarvekomisjon ei ole kaasatud, siis peavad piirangud olema päris karmid. nii palju minu poolt ja võib-olla tõesti näib, et käesoleval aastal on meie eelarveprotsess vähem auklik tee kui eelmistel aastatel ja raportöör on kogenud ja hea poliitiline tahe on olemas ja sellepärast äh, ongi vahva, et britid lahkuvad, ütleb kõneleja. Séquence émotion. Monsieur Valli. härra Valli, palun. Grazie, president. Anch'io ringrazio il relatore, devo dire che. Eh, aitäh. ka mina sooviksin raportööri tänada leidsin, et tema äh, esimese versiooniga võrreldes äh, tehtud muudatused on igati positiivsed, äh, läbipaistvust puudutavad sätted näiteks. ja ma arvan, et sellega tuleb ka edasi tegeleda, aga täiskogul on ennast läbipaistvuse küsimusest juttu olnud ja võib-olla öö, öö, Mm, on ka äh, oodata äh, mingit ettepanekut, kuidas seda läbipaistvust parandada, jah, muidugi me ootasime teatud eelarve mm, äh, muudatusi, mina teeksin ka ettepanekuid kokkuhoiukohtade leidmiseks teiste raportööride kohtumisel ja see kolm koma kakskümmend kuus protsenti tõusu, mis siin oli, ei tundu väga realistlik olevat, vaadates Euroopa majanduskasvu loomulikult äh, tuleb arvesse võtta inflatsiooni, kuid äh, see äh, indeks võtab arvesse ainult seda, ainult üheteistkümne riigi andmeid seal ei arvestata tooraine hinda ja laiatarbekaupade hinnamuutusi. nii et äh, paljudes riikides tegelikult on hoopis äh, deflatsiooni olukord, et kui me äh, võtame arvesse siin inflatsiooni, siis peab seda tegema kõigi riikide andmeid arvestades. mis puudutab poliitiliste parteide ja sihtasutuste rahastamist, siis me oleme oma seisukohti ka äh, selgitanud äh, varasemates äh, raportites ja me arvame, et siin oleks äh, kohasem siiski neid summasid vähendada. ja nüüd see kakskümmend viis miljonit kommunikatsioonikampaaniaks seoses valimistega aastal kaks tuhat üheksateist ja peasekretäriaadist oleme saanud mõningaid suuniseid, kuid me ei poolda seda, kuivõrd aastal kaks tuhat neliteist kulutatud summad küll mingeid erilisi tulemusi ei toonud. ja võrreldes aasta kaks tuhat üheksa valimisaktiivsus isegi vähenes. mis puudutab nüüd äh, uuringuteenistust, äh, äh, uuring, uuringuid, siis Paul-Henri Spaki hoone renoveerimine neljakümne miljoni neljateistkümne miljoni eest tundub äh, tõesti väga suur summa. Äh, meil on ka varem olnud väga häid raportööre, aga see äh, tekst tundub küll igati ambitsioonikas ja siit saab ka kindlasti konkreetseid tulemusi, loodetavasti ka variraportöörid toetavad raportööre Um, teen lühidalt, äh, vabandan juba ette, ütleb äh, proua Niiriada, sellepärast et variraportöör vabandas äh, juba, et ta ei ole praegusel hetkel kohal. aga üleüldiselt oleme päri sellega, millised prioriteetid on valinud välja raportöör ja me oleme nõus ka mitmete aspektidega, mis on ta tõstatanud. me tahaksime, et kindlasti äh, aruandekohustus eh, nii sotsiaalsest aspektist kui ka töötajate aspektist oleks toet-, toestatud ja ka kolmandate osapooltega sõlmitud lepingute osas. mul on hea meel nende parenduste osas, mis on läbipaistvust eh, silmas pidades tehtud, eh, mida ka härra Manka siin välja tõi ja parandas. ja minu jaoks on suurepärane see, et tunnustatud on iiri keelt, me oleme püüdnud rääkida sellest, et me peame olema kättesaadavad oma kodanikele, püüdnud ma nendega rääkida Äh, ja mitte ainult iiri keele austamine, vaid väga selge sõnumi saatmine, et meie siin kojas tunnustame äh, mitmekeelsus ja äh, mitmekultuurilisuse põhimõtet, on positiivne ja suurepärane, et on olnud võimalus mul rääkida ka omaenda emakeeles teiega, enne kui mandaat läbi. aitäh! paistab, et rohkem sõnasoovijaid äh, praegu ei ole, ka mina isiklikult äh, sooviksin raportööri kiita tehtud äh, töö eest. ja ma arvan, et see kahekümne protsendi tähis peaks olema ka vaadeldav niimoodi veidi suurema ettevaatusega, kuna Mm, siin on mitmeid kulutusi, mis, äh, mis märkimisväärselt tõusevad ja me ei pea ainult siis sellest äh, nii-öelda kinni pidama. Äh, see ei oleks võib-olla avaliku raha kasutamise kõige parem moodus, sest kuna liikmesriikidele öeldakse, et tuleb rahalisi vahendeid säästlikult kasutada, ja, ja kuidas siis parlament saab siin teistele eeskujuks olla, kui ta oma eelarvekulutusi suurendab kolme koma kahekümne kuue protsendi võrra, et siin tekib niisugune vastuolu. loomulikult ja on siin palkade küsimus, aga see õiguslik raamistik, mis siin kolm aastat tagasi, milles kokku lepiti, võtab juba arvesse palgatõususid aga see ei tähenda seda, et ametnikud Brüsselis, Strasbourgis või Luksemburgis Mm, kogevad sama suurt elukalliduse tõusu kui, kui näiteks töötajad Varssavis. nii et kui hakatakse tõesti kinni nendest mehhanismidest, siis võib neid väga kergesti kahtluse alla seada äh, ja samamoodi kakskümmend viis miljonit selleks, et Euroopa, Euroopa äh, Parlamendi lisandväärtust äh, tõestada. ja siin antud juhul mina leian, et äh, et jah, see seab meid kuidagi ebamugavasse olukorda, kuna siin jälle algab niisugune kulutuste äh, Äh, kulutamise äh, protsess ja samas äh, muidugi on ka näha märgatavaid edusamme aasta-aastalt raportööride dokumentides, kuid eelarve kinnisvara ja kesk- ja pika perspektiivi osas on veel väga palju puudujääke, näiteks aasta lõpu rahade kasutamine näitab just seda, et eelarvet ei hallata äh, piisavalt hästi. me paneme teatud summa äh, kirja, äh, samas me teame, et see on ainult pool vajaminevast ja teame juba, et selle kompenseerimiseks tulevad summad mujalt, mida ei ole suudetud ära kulutada, nii et niisugune lähenemine minu arvates ei ole väga usaldusväärne nii et meil on siin veel küllaltki palju edusamme teha, aga nüüd äh, annan sõna jälle raportöörile kokkuvõtteks, palun. Äh, suur tänu teile, esimees. üleüldiselt tahan ma tänada neid kolleege kõigepealt äh, lahkete sõnade eest, aga teisest küljest ka väga konstruktiivsete kommentaaride eest tulles tagasi selle juurde, mis esimees viimasena ütles, jah, tõesti, kakskümmend protsenti on eelkõige suunis selle kohta, mida me kulutada tahame, aga tasub meelde tuletada, et oluline ei ole mitte summa, vaid see, kuidas seda kasutatakse ja sellepärast me räägimegi, kas me saame oma lisa, oma raha eest lisandväärtuse või mitte. ja mul on eriti hea meel mitmete kolleegide eest pärast, kes võtaksid asja kokku kolmas äh, aspektis äh, aruandluskohustus, distsipliin ja läbipaistvus. Äh, kolm äh, head teemat, mis peaksid minema ähm, üleüldiselt kogu raporti vältel kajastatama. poliitiliste fraktsioonide ja ka sihtasutuste rahastamine, nii nagu härra Depre väga kenasti ütles, seda oleks vaja paika panna järgmise mandaadi alguses, praegu me seda korda enam ei saa, aga meie peame igal juhul komisjonina astuma samme selles suunas, et öelda eesteisusele, mis on hea praktika praegu ja milline võiks olla üleüldine hea tava tulevikus kõigi jaoks. Paul Rüübigi kommentaar, mis puudutas sekretäriaadi äh, kulude küsimust. mulle ei valmista mu mitte muret äh, kulutused, mis tehakse siin Brüsselis, vaid tegelikult äh, kohalikud äh, sekretäriaadi kulutused, äh, mis koduriikides aset leiavad, siin on vaja rohkem läbipaistvust. ma olen nii esimehe kui härra Depree kommentaaridega päri, mis püsi-, puudutab distsipliini ja see on pidev küsimus siis mitmed kolleegid rääkisid ka valimiste peale kulutamisest. ja eriti olulised on minu jaoks need küsimused, mis puudutavad dialoogi rahvusparlamentidega ja teavitusprogramme. minu esimene reaktsioon on siin see, et esiteks ma tahaksin näha selgust nendes küsimustes minu arust. ja see on täiesti minu isiklik äh, arvamus hoolimata referendumi kampaaniast minu koduriigis, siis äh, teavituskampaania ja minu arust ei ole see äh, olnud äh, väga hästi ellu viidud, see on olnud häiriv ja teistes liikmesriikides on see ka ilmselt nii, see ei ole muidugi olnud täielikult propagandakampaania, aga teavitus sellest, mida teeb parlament ja kuidas asju tehakse, on väga oluline aga tulles tagasi selle juurde, ütlesin, mida ma ütlesin enne, miks on see tähtis just valimiste aastal? selline asi peaks aset leidma kogu aeg. ja sellepärast ongi selle rahastamise jagamine minu jaoks äh, küsimärk. Äh, suur aitäh härra Tarandile tema kommentaaride eest, äh, siis meie eelmisele raportööridele ja veelgi tänud kolleegidele, proua Nii-Riadale samuti. and, and to think äh, suurepärane inglane on Iiri naisele tänusõnad öelnud iiri keeles. suur aitäh teile toetuse eest, ütleb proua Niiri Adam. Bien, donc vous aurez une réunion avec euh, les shadow. nii siis kokku, kohtumine variraportööridega toimub lähipäevil. Teile teadmiseks, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg hiljemalt viieteistkümnendal märtsil kell kolmteist null null. hääletus meie komisjonis kolmandal aprillil ja täiskogul ilmselt kõige tõenäolisemalt viiendal või kuuendal aprillil toimub hääletus. ja nüüd teeme kokkuvõtte katseprojektidest ja ettevalmistavatest meetmetest meil on kaks raportööri, härra Muresson, kes on äh, eelarveraportöör aastaks kaks tuhat kaheksateist ja härra Kaier, keda antud juhul asendab proua Karl Sabal. ma ei tea, kumb soovib alustada, härra Muresson või? Äh, ma arvan, et oleks loomulik, loomulikum, kui Aada alustaks. sest mina vastutan ainult järgmise aasta eest, tema vastutab selle aasta eest Sí, gracias, presidente. Además ma... tänan väga. ma teen tõesti väga lühidalt. härra Kaier täna siin viibida kahjuks ei saa, nii et andis mulle mõned juhised, aga põhimõtteliselt ütleksin nii palju, et tutvusin selle raportiga alles eelmisel nädalal, tegemist on veel esialgse variandiga veel ei ole piisavalt teavet pilootprojektide ja ettevalmistavate tegevuste kohta aastal kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist. seitsmekümne üheksast äh, enamuse me kinnitasime ja on käimas, kuid viis nendest ja siinkohal ka komisjon ütles seda, neid juba puudutas äh, praegu kehtiv õiguslik alus ja niipea, kui on võim-, nii, nii palju kui võimalik, siis äh, viime need summad üle äh, teistesse programmidesse. on selge, et mõned projektid, äh, neid ei ole võimalik lõpuni viia. ja on ka veel neli projekti. esialgse raporti kohaselt nende osas komisjon uurib, kas neid on võimalik äh, ellu viia. mõned on saanud hindeks A, mõned B. ja ma ei tea, kas komisjon saab meile rohkem teavet äh, probleemide kohta anda siinkohal või oma kavatsuste kohta. ehk siis me veel ei tea, mis nendest saab. Äh, raportöör palus mul edasi öelda, et ta vaatab tähelepanelikult läbi kõik saadud info oma esialgse raporti koostamiseks ja siis äh, koostab juba eri raporti, kes on ju tegelikult tavaliselt vastutav seda tüüpi raportite eest? suur tänu, härra Muresson. suur tänu, härra esimees. eelarve raportöörina aastaks, järgmiseks aastaks kaks tuhat kaheksateist, juhiksin kõigi kolleegide tähelepanu asjaolule, et iga üksik liige parlamendis, komisjonis, fraktsioonis võib esitada ettepanekuid pilootprojektideks või ettevalmistavateks tegevusteks ja esimene asi, mida sellisel juhul on oluline teada, ja et nad edukalt ka hindamisprotsessi läbiksid ja et nad ka rakendamist leidsid, miks järgmisel aastal on et kõik pila-, pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused tuleb saata eelnevaks hindamiseks Euroopa Komisjonile enne kolmandat maid. see on tähtaeg komisjonile saatmiseks. ja äh, juhiksin kolleegide tähelepanu ka sellele taaskord, et isegi olemasolevad priootprojektid või ettevalmistavad tegevused, mida pikendatakse, ka need tuleb saata eelnevaks hindamiseks komisjonile. siis komisjon avaldab oma järeldused ja kolleegid taaskord peavad teadma, et iga üksik pilootprojekt või ettevalmistav tegevus tuleb edistada, esitada muudatusettepanekule järgmise aasta eelarvesse ning tähtajad on kolmekümne esimene august mis puudutab komisjonide või üksikliikmete muudatusettepanekuid ning kolmekümne esimene september fraktsioonide poolt esitatud ettepanekutele ja siis sügisel paneme kokku paketi, nagu ka eelmisel aastal. ja erilist tähelepanu muidugi pöörame nendele pilootprojektidele või tegevustele, mis on saanud komisjonilt positiivse eelhinnangu, ka seepärast on tähtaeg tähtis, kolmas mai eriti mis puudutab A ja B hinde saanud projekte komisjonilt. ja veel üks asi, kui ma tutvustasin oma raporti projekti järgmiseks aastaks ja oma suuniseid, siis ütlesin, et eelarvealased prioriteedid on majanduskasv, töökohad ja kodanike julgeolek. töökohad on need, mida kodanikud meilt eelkõige saada soovivad majandusliku olukorra paranemine, millega kaasneksid töökohad, invest-, infrastruktuurid, innovatsioon, kõik see, mis muudab majanduse konkurentsivõimelisemaks Euroopas, me toetame VKE-sid, ettevõtjaid, eriti noori, kõik see on võimalik ainult siis, kui kodanike julge, julgeolek ja turvalisus on tagatud, seepärast on ka see meie jaoks nii tähtis. Euroopa Liidu ametit, äh, mis justiits- ja sisevaldkonnas tegutsevad, on meie jaoks tähtsad. Need on ka eelarve prioriteedid järgmiseks aastaks. erilist tähelepanu pöörame pilo-, pilootprojektidega, mis toetavad tegevusi just nendes valdkondades. kuid siinkohal äh, rohkem ma ei kommenteerikski äh,. ootan huvitavaid äh, pilootprojekte ettevalmistavaid meetmeid ja neid puudutavaid ettepanekuid. tänan tänan väga, härra eelarveraportöör ja võib-olla komisjon, keda esindab härra Juhan Juhar. härra Delano soovis ka enne sõna. jah, see ongi komisjonile suunatud küsimus. mõnede teiste kolleegidega oleme tegelenud mesilastega, mesinduse alalhoidmisega Varroosi vastases võitluses tegeleme sellega juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusest, kuid midagi ei ole juhtunud. komisjonilt pole üh-, sõnagi kuulnud. tahaksin teada, kas lõpuks ometi äh, saab äh, projekt alguse. kas äh, me saaksime lõpuks ometi vastuse? seitsesada tuhat eurot pluss veel kakssada tuhat, kokku üheksasada tuhat, loodetavasti nad jäävad sellel aastal alles. tänan ja kolleeg jah, ka minul on pilootprojekti kohta küsimus. mõned äh, kulgevad tõrgeteta, aga mõned osas meil ei ole piisavalt detaile, mõnikord äh, võtame komisjoniga ühendust ja kui komisjon ütleb, kui kõik läheb hästi, siis me vast-, midagi ei vasta, aga meie, kes me oleme küsimuse esitanud, siis me ei tea, kuidas äh, menetlus läheb. ja mis meid huvitab, on see, et kuidas äh, neid äh, komisjoni poolt neid projekte menetletakse. seda me tahaksime teada ja ka oma pilootprojekti üle, ehk siis me tahame rohkem teavet komisjoni poolt. tänan väga ja enne kui ma annan sõna komisjonile, siis e-, meie eelarve raportöör rääkis, mis on prioriteedid järgmiseks aastaks. kuidas hinnata erinevaid pilootprojekte, võiks ka lisada ehk kommunikatsiooni ennist me rääkisime just äh, Euroopa Parlamendi kommunikatsioonitegevusest. Äh, sageli mõtlen, et probleem seisneb selles, et äh, ajakirjanikud esindavad oma riike. kui meil oleks amet, kui meil oleks ametialale selline ajakirjanike Erasmus, see programm, mis ühendaks erinevate riikide ajakirjanikke, siis see oleks meie huvides, milleks on parem kommunikatsioon ja aja ja väljaannete toimetustes äh, sellise väärtuste hierarhia, kus Euroopa Liidul oleks rohkem tähtsust ja nüüd äh, Johan Jurel komisjoni poolt. kuidas äh, hinnatakse siis projekte, kuidas neid liigitatakse A, B, C, D kategooriatesse? tänan etteselgituste eest ja kuidas pare-, kuidas täpsemat infot saada selleks, et projektide autorid äh, saaksid jälgida, kuidas äh, projekt kulgeb uh,? tänan, esimees. komisjon tervitab tänast mõttevahetust muidugi. tahaksin korrata ja rõhutada, et suur enamus seitsmekümne üheksast pilootprojektist ja ettevalmistavast tegevusest leiavad rakendamist seitsekümmend nendest, neli on hetkel analüüsimisel komisjonis ja vastuseks äh, raportööri küsimusele võin öelda, et meil ei ole täiendavat infot hetkel, kuna raport äh, tuli välja alles eelmisel nädalal, nii et nende nelja projekti kohta mul täiendavat infot hetkel ei ole kuid põhimõtteliselt probleemi nendega ei, ei, ei tohiks olla, me lihtsalt analüüsime neid, analüüsime, kuidas neid paremini ellu rakendada. ja loodetavasti nende kõigi nelja puhul kuuleme lähikuudel või nädalatel positiivseid sõnumeid. ja jäävad siis need viis pilootprojekti või ettevalmistavat tegevust, mida ei saa rakendada. komisjon oma öö, ähm, oktoobrikuises äh, kirjas seda ka selgitas, neid, kuivõrd need juba puudutab olemasolev õiguslik alus. ja nagu kokku lepitud ühistekstis kahe tuhande seitsmeteist aasta, seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta, kui võimalik, komisjon üritab assigneeringut viia vastavusse olemasoleva õigusliku alusega, mis käib ka siis nende algatuste kohta. ehk siis, kui pilootprojekt võeti vastu erineva rubriigi all, finantsperspektiivi raames siis olemasolev ja siis me ei saa ka assigneeringuid üle viia teisiti. tahaksin iseäranis tänada raportööri ajakava läbivaatamise eest, nagu ta on oma raportis selle kirja pannud. see ajakava võimaldab äh, nüüd komisjonil õigeaegselt oma hinnangu anda enne suviseid kolmepoolseid kõnelusi ning õigeaegselt jõuame anda ka sisendit Euroopa Parlamendi komisjonidele. nüüd konkreetsemad küsimused äh, liikmetelt konkreetsete projektide kohta. siin ma pean kirjalikult teile vastuse andma, mul hetkel teavet ei ole. kuidas paremini parlamendi teavitada loomulikult äh, me oleme valmis abistama ja toetama, kuid meile jääb mulje, et äh, eelmise nädala raport äh, juba annab suure hulga informatsiooni, suur tänu. tänan väga. härra raportöör, proua raportöör. kas selgitused ja vastused komisjoni poolt? lahendavad kõik probleemid, mõnede kohta on oodata täiendust. härra Muresson tuletas meile meelde, et kolmandal mail kell kaksteist null null peame me esitama pilootprojektid, mis siis esitatakse hindamiseks komisjonile. ja peame sel-, nende kohta hinnangu saama enne eelarve hääletust. suur tänu ja Karra äh,, proua nii Riada, kas te sooviksite meile nüüd rääkida kohalike kogukondade internetiühenduse parandamisest? internetile ligipääsust kohalikes omavalitsustes. hea meelega olen valmis. väga positiivne asi tegelikult, millest siin täna rääkida esmaspäeva õhtul, kui me hakkame lõpule jõudma. see asi on väga lihtne, väga tõhus. mõte on väga lihtne raha arukas kasutamine ja eelduseks on algatus varustada Euroopa külad ja linnad nii palju kui võimalik eh, wifi'ga eh, aastaks kaks tuhat kakskümmend. rahasumma ei ole väga suur, ei ole tohutult suur, kuid vaatamata tegemist on saja kahekümne miljoniga aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat üheksateist, selleks, et lihtsalt eh, toetada wifi varustuse paigutamist suurematesse keskustesse. pargid, äh, avalikud hooned, raamatukogud, tervishoiukeskused, muuseumid, sellised paigad, sinna paigutatakse ligi. geograafiliselt äh, tehakse seda tasakaalustatult, on väga tähtis, ma arvan, nende kogukondade jaoks, kellel ei ole ligipääsu internetti praegusel hetkel, et nad pääsevad sellele wifi võrgule ligi see annab kogukondadele mm, jõudu juurde, see on väga hea sotsiaalsele tegevusele, ühistutele, tööhõivele. ma arvan, et äh, see on igati positiivne, kellelgi ei tohiks sellega probleemi olla, see on nii tõhus tervisele e, e-turismile on see hea. ja on piirkondi, kus puudub internetiühendus ja nemad peaksid olema prioriteetsed ning äh, kaugel asumad maapiirkonnad Äh, kaugel asuvad äh, talud, erinevalt linnadest, kus on internetiühendus, kõik äh, see kokku, kakskümmend miljonit on kättesaadav juba aastal kaks tuhat seitseteist, enne aasta lõppu, nii et kakskümmend tuhat projekti kohta. seda, taotlust teha on lihtne, peamiselt mittebürokraatlike menetluste läbi, nii et see oleks väga kergesti ligipääsetav ja kohalikud äh, amet, omavalitsused saavad samuti olema kaasatud, nii et mul hetkel ei olegi rohkem midagi lisada, see kindlalt äh, suurendab nende inimeste ligipääsu, kes asuvad äärealadel, nii et see on igati positiivne arvamus, nii et hea meelega kuulan ära ka teie märkused ja ettepanekud. Merci, madame. suur tänu selle tutvustuse eest ja selle raporti eest, väga tähtis härra Torvalds tänan, esimees. raportöör ütles, et meil ei tohiks siin sellega probleemi olla. aga ma ütlen, et mul ikkagi on selliste proble-, selliste projektidega teatud mured. see ja tundub nagu komisjoni poolt äh, nagu loomaaias maiustuste viskamine ahvidele, see ei ole justkui alati kasulik. Inglise keeles on neil selline ilus väljend nagu kuid kõik see ei ole põhimõtteliselt seotud eelarvelise aspektiga üks tõsisem märkus. Äh, tund aega tagasi umbes, kui me rääkisime tulude ja kulude prognoosidest, mitmed parlamendiliikmed rääkisid küberturvalisusest. vabatud wifi võrk on küberturvalisuse teema. sinna on väga väga sageli on võimalik sinna sisse tungida, sisse häkkida Äh, si-, sisselogimiseks äh, kasutatakse Facebooki kontot ja salasõna. ja kui sinna sisse murtakse sellisesse wifi võrku, siis läheb kogu Facebooki info kaotsi. nii et meil on tõsine küberturvalisuse oht siin. et va-, tasuta wifi on problemaatiline ja kui me, meil on vaja turvalist äh, Wi-Fit, see võiks olla hea idee või vähemalt parem idee. ja siis me räägiksime rahakulutusest juba hoopiski teisest vaatenurgast ja teistest summadest ka. mõnikord ei, ei tohi lihtsalt maiustusi loopida äh,, tuleb pigem mõelda asjadele, asjade reaalsele mõjule, tänan väga Disons que ça donne à la Commission des éléments de langage. Monsieur Christophorou. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα... Suur tänu. Meie arvame, et äh, ligipääs internetile ja õigus ligipääsuks internetile on õigus, äh, mida omavad kõik kodanikud. ja sellepärast on meil väga hea meel, et need ettepanekud äh, selles suunas ka lähevad komisjoni ettepanek läheb tõesti õiges suunas, kuigi tegemist on õige ähm, alles esimese sammuga. Euroopa Liit peab igal juhul siin tegutsema. digitaalne ühisturg on võimalik lõpule jõuda viia ainult äh, sellisel moel, kui kõikidel kodanikel on ligipääs sellele. eriti nende riikide puhul, mis asuvad äärealadel on regioonid, mis kannatavad kõige rohkem. kannatavad siis selle all, et äh, kehvem on äh, internetile ligipääs ning äh, kulud on kõrgemad. siin on vaja kõikide kodanike jaoks võrdset kohtlemist. iga euro, mis nendesse programmidesse investeeritud saab peaks äh, tooma kaasa endaga lisandväärtuse, niimoodi on võimalik luua töökohti, äh, VKE-d peavad saama sellest asjast osa. Euroopa Komisjon ei tohi seda raha lihtsalt äh, niisama loopida, aga praegune eelarvestus ei ole olnud piisav. meil on vaja igal juhul tegutsemist, mis on kõikide huvides, eriti just äärealade huvides, kes praegu on kehvemas positsioonis Äh, ja äh, tasuta internetiühendus kõigile on väga oluline aspekt. Äh, Facebooki looja on öelnud, et tema annaks tasuta internetiühenduse kõigile e, ameeriklastele ja kui keegi üldse sellega hakkama saab, võib-olla on see Euroopa Komisjon, see on tõsine väljakutse, aga selle väljakutse peame me vastu võtma. toetame traadita internetti Euroopa Liidu jaoks ja komisjon peab olema siin veelgi ambitsioonikam me ei räägi siin mitte kulutustest, vaid investeeringutest ja sellepärast peame seda aspekti to-, äh, toetama, sellepärast et sellel on nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed järelmid. Euroopa kodanikud saaksid olla si-, niimoodi sõna otseses mõttes üksteisega ühenduses ja ka seda raamistikku on tegelikult toetanud komisjoni president äh, Juncker. Äh, komisjon peab hakkama tõsiste asjadega tegelema, asjadega, mis on tähtsad. see on äh, strateegilise tähtsusega plaan. ja kui me räägime siin kahekümnest miljonist kolme aasta jooksul, võime me öelda, et see raha ei olnud piisav. ja sellepärast tuleks see plaan kõik korra veel üle vaadata rahasummat tuleb suurendada ja ainult nii on võimalik näidata, et Euroopa Liidus tõsiselt ka midagi muutub, et me saame olla teistsugused. härra Negrescu, palun. Good... suur tänu, jah, ka mina leian, et see on hea algatus. ma muidugi toetan ka seda, mida mu kolleeg ütles, me ei anna piisavalt raha nii olulise projekti jaoks, mul on veel paar asja lisada. meil on tõesti tarvis parandada juurdepääsu internetile just kaugemates piirkondades, mägipiirkondades, aga parandama wifi äh, ühendust ka äh, piirkondades, kus inimestel ei ole äh, piisavalt raha et internetiühenduse eest maksta, aga niisugune sotsiaalne dimensioon tuleb arvesse võtta, mitte ainult geograafilised äh, äh, küsimused. teiseks äh, peame jälgima seda, et me ei, kaks korda ei kulutaks raha samale asjale, meil on juba olnud erinevaid projekte ja peame seega jälgima, et nüüd äh, võetakse ette uued kogukonnad ja kolmandaks ma leian, et me võiksime ka rõhutada just äh, vajadust äh, digi, digitaalse hariduse järele, siin on juttu ka palju küberturvalisusest, võib-olla tuleks siin raportis seda mainida ja viimaks, mis on ka oluline tuleks silmas pidada jätkusuutlikkust. me jah, näiteks üheks kuni kolmeks aastaks äh, paneme tööle wifi ühenduse, aga pärast äh, tuleb siis seda äh, jällegi edasi ülal pidada või siis see kinni panna. nii et kui me piisavalt pikaajaliselt ei investeeri, siis lõppkokkuvõttes on see raisatud raha. aitäh, härra Rüübik, palun! jah, suur tänu! selle olulise raporti eest. ma arvan, et me peame siin silmas pidama, et tehnoloogia neutraalsus äh, tuleks hoida igal juhul. meil on siin 5G äh, võrk ühest küljest, mis muidugi telekomi operaatorite poolt tuleks ka rahastatud saada ja muidugi äh, Wi-Fi sellisel kujul oleks väga selge konkurent telekommide äh, jaoks me äh, loome sellise karmi õigusandluse ühest küljest ja teisest küljest äh, pakume wifi't, millega, mis on seotud suurte vabadustega. sellepärast peame me nõudma seda, et mitte ainult ei ole meil avalik hange Euroopa-ülene siis pakkujate leidmiseks. ja siin mm, peaksid ka VKE-d oma osa saama niimoodi, et neil oleks ka võimalus äh, wifi äh, taristu rajada ja ma tahaksin tänada kolleeg Torvaldsit, äh, sellepärast et loomulikult peavad Euroopa kodanikud olema valmis selleks, et kui nad seda võrku kasutavad, siis on see ohutu ja turvaline, et nende ühendust ei oleks võimalik häkkida ja seetõttu on tähtis ka selles valdkonnas mm, pakkumusmenetluses silmas pidada seda, et eh, küberturvalisuse standardeid tuleb väga kõrgelt alal hoida, aitäh! Thank you very much, Mr President um,. I, I... suur tänu teile, esimees, ütleb härra Arnot. ma mõtlesin siin eelmise arutelu jooksul, kui me vaatasime pilootprojekte, katseprojekte siis, et on erinevad testid, ma kujutan ette, kui me räägime rahastamise saamisest. esiteks, kas maksumaksja raha kasutatakse korralikult, teiseks, kas on mingi põhjus, miks pärast ei ole rahvusriigi tasandil võimalik selle või teisega tegeleda ja kolmandaks, kas see annab mingisuguse lisandväärtuse, väärtuse välja antud raha eest ja need debatid, äh, mida ma kuulsin, on, äh, projekte on seal, kus mulle tundub, et need tingimused ei ole täidetud nimetatud projektide puhul. nüüd, kui me räägime avalikkusest wifi läbi ligipääsust, siis siin tundub, et äh, maksumaksja raha kasutamise mõttes on küll siin ettepanek valiidne, aga ma ei tea, kas peab tegelema sellega nüüd Euroopa Liit või siis võiksid liikmesriigid äh, ligipääsetava äh, wifi võrgu luua tasuta, kui nad arvavad, et see on nende jaoks äh, õige tee edasi. veidike valmistab mulle muret ka see teatud vajadus projektide järele. minu arust wifi kasutamise osas mõned aastad tagasi oli juht, oli selline olukord, kus Wi-Fi avalikus ruumis oleks olnud suureks abiks, kui te tulete oma mobiiltelefoniga äh, välja, teil ei ole andmesidepaketti äh, telefoniga kaasas, aga praegusel hetkel, tänasel päeval enamik inimesi omab juba andmesidepakettidega koos äh, oma lepinguid ja minu arust see, et me saame oma väljaantavad raha eest head väärtust, oleks äh, võib-olla natuke udusem, kui see oleks olnud viis või kümme aastat tagasi. ja lõpetuseks ma tean, et me räägime siin äh, Euroopa Liidu äh, eelarve suuremast rahahulgast, mille me välja anname ja see valmistab mulle ka muret. aitäh, nüüd saab sõna Rainer Pöge. suur tänu teile, esimees tegemist on väga tähtsa debatiga, eh, mida me peame siin pidama ja see on ilmselt ka eh, üleüldiste eh, küsimustega seotud Euroopa Liidus, kus on siis tõmbekeskused ühest küljest ja piiri või äärealad teisest küljest. siin wifi ühendus avalikes kohtades väga kena, kui see olemas on, aga ma kujutan ette, et kui äh, liikuda Euroopast väljaspool, siis äh, paar aastat tagasi juba oli selge, et näiteks hotellides äh, Lõuna-Ameerika riikides oli wifi ühendus parem kui näiteks Euroopas või minu enda koduriigis. nii et tänane reaalsus on selline, et mõningates regioonides on näha, et ei ole võimalik kinnisvara enam müüa kui taristu ei ole paigas. ja moodsa taristu juurde kuulub ka internetiühendus. ma tulen ise Hamburgist eh, seitsekümmend kilomeetrit põhjas asuvast seitsmesaja elanikuga külast. suuremad telekomiettevõtted ei ole üldse huvitatud eh, maapiirkondades investeerimisest eh, ja kasutatakse vana või vananenud tehnoloogiat ning me oleks võinud aastakümneid siin oodata, enne kui keegi meie peale oleks mõtlema hakanud. ja sellepärast ütleksin ma ka praeguse küsimuse puhul seda, et me ei räägi mitte ainult, ainult raha ootamisest või seda, et avame mingisuguse uue Euroopa Liidu rahapoti või vahendid tõukefondidest või äärealade või maapiirkonna arengust. praktiline näide siin. kogukonnad, kus on äh, seitsesada või kaks ja pool tuhat elanikku, kümme kogukonda tegid äh, ühtse külade grupi äh, ja võtsid oma eelarvetest vahendeid, kasutasid allkirjade kogumist, kaheksakümmend protsenti inimestest, noortest äh, vanadeni kirjutasid alla, sest et nad nägid perspektiivi, et ilma sellise taristuta puudub ka nende kinnisvaral väärtus tulevikus ja et ühendus tagatakse nendele äh, kogukondadele. see oli proportsionaalne panus, kõik ütlesid, et äh, praegu tasub kindlasti see raha välja käia, hiljem maksab see veel rohkem. ja me oleme saanud äh, klaaskiudkaabli ja väga suure kiirusega internetti, nii et töökoht töötajatest rääkides tähendab see ka seda, et mingid või mitmed inimesed saavad teha tööd kodust. kui me tahame teatud äärelasid hoida ikkagi eh, enda poole või tahame, et maapiirkondades oleks elu, on meil vaja veidikene oma initsiatiivi ja ka sellist rahva eh, selgade kokkupanemist, kus kõik tulevad kokku ja ütlevad, teevad oluliste prioriteetide osas otsused kui siis on ka toetusvahendid olemas, oleks hea, aga mina ei ütleks, et ootame ainult seda, kui Euroopa Liidu potist või Euroopa Liidu liikmesriikide koduvahenditest äh, rahalisi vahendeid leitakse, sest muidu jääte igal juhul selles võitluses kõigile alla. aitäh! aitäh! Viimasena saab sõna härra Tšesovski. aitäh! kuivõrd me alustame peatselt hääletusega, räägin ma kiiresti, mina olen jahimees, käin tihti metsas ja olen märganud, et mõnedes kohtades on ülikiire ühe, internetiühendus juba järjest parem aga ma leian, et äh, internetiühendus peaks olema eelkõige tagatud siiski kohtades, kus elavad inimesed, kuna ma ei ole märganud, et loomadel sellest suuremat äh, tulu oleks nii et võttes arvestades seda, et, võttes arvesse seda, et mõnedes mm, piirkondades äh, on Euroopa toetuste abil äh, parandatud internetiühendust just maapiirkondades, ma võin öelda, et äh, minul ei ole tarvis ülikiiret internetti metsas kasutada ja seega ma palun komisjonilt rakendada neid põhimõtteid pigem linna ja maapiirkondadesse, mitte niivõrd metsas, kus seda vaja ei ole. jah, aga võib-olla eh, metsloomad saavad siis omavahel kiirelt eh, jahimeeste saabumisest teada anda üksteisele. jah, loomulikult eh, on tegemist väga olulise investeeringuga ja võib-olla ka ühtekuuluvusfondi vahendeid saaks selleks, sellest kasutada, kui kohaliku omavalitsuse jaoks ka need prioriteediks muutuvad ja loomulikult Euroopa peab äh, rohkem investeerima ka kosmosesse ja äh, satelliitprogrammidesse et äh, just äh, satelliitsidet äh, parandada ja nüüd annan raportöörile sõna uuesti kokkuvõtteks, palun. jah, teen lühed, lühidalt ja tahaksin tänada teid kõiki teie panuse eest. ma ei arva, et küberoht on siin tähtsaks teemaks, operaatorid kannavad selle eest hea ja loomulikult kohalikel omavalitsustel on ka selle üle järelevalve. see kindlasti ei ole mingi argument vastu hääletada ma arvan, et kindlasti on oluline keskendumine just äh, piirkondadele, mis on vaesemad ja siis äh, andme Äh, paketid on praegu olemas ja seetõttu ei ole seda vaja. ei, tegelikult on inimesi, kes ei suuda ennast ja oma peresid toita, ei suuda oma kütte eest maksta ja viimane asi, mida nad suudavad äh, endale lubada, on äh, tasuta andmesidepakett või, või soodne andmesidepakett. nii et kui me tahame, et inimesed saaksid vaesuslõksust välja, on see mm, üks pisike samm, see ei ole mingisugune suur investeering, aga see on positiivne samm õiges suunas. aga muidugi ma võtan arvesse kõiki teie poolt välja öeldud asju ja viimane kõneleja metsas käimise osas, kui teil on vaja nõuandeid, kuidas lõkketuld teha, kas teil ei oleks siis hea meel, kui internetiühendus oleks olemas, aga noh, nali naljaks, kui me räägime piirkondadest, siis ikkagi linnalistest piirkondadest, vaesematest piirkondadest ja isoleeritud maapiirkondadest, neid on meil küllaga. nii et eh, veel kord võtan arvesse kõike, mis te ütlesite ja loodetavasti tuleb hea raport, aitäh! aitäh ja pealegi võib ju ka metsas ära eksida. Need, kes siis soovivad muudatusettepanekuid teha, saavad seda teha üheksat, üheksanda märtsi keskpäevani. Ehm, komisjoni hääletus äh, toimub kolmandal aprillil ja eelarvekomisjonis ja vastutavas äh, komisjonis ITRE komisjonis toimub hääletus kahekümne viiendal aprillil. nüüd, head kolleegid, läheme hääletuse juurde. palun võtke kasutusele oma kaardid ja vaatame, kas kõik töötab. hääletus on alanud Ça ne fonctionne pas Pane předsedo, já mám jenom, jenom takovou otázku, já když se koukám na... Mul on ainult üks küsimus. Kui ma vaatan hääletusnimekirju, siis mul tekkis sellega seoses küsimus ehk palve. Kas te olete välja kuulut-, eh, küsimus, kas te olete välja kuulutanud konkursi äh, muudatusettepanekute esitamiseks, siin on üks äh, teinud viissada ettepanekut ja lihtsalt ainult ühe dokumendi osas, et kuidas me nüüd siis teeme. hääletus on lõppenud, ütleb president, see oli katse. jah, võib-olla hääletame äh, plokkide kaupa, kui teile sobib, nõnda hoiame veidi aega kokku kui on tegemist sarnaste muudatusettepanekutega, näiteks äh, kui aga kui äh, nendega soovitakse välja jätta, siis ka olulisi äh, osi tekstist nii artiklites kui ka põhjenduspunktides, siis ma küsingi plokina hääletamise kohta teie käest sobival hetkel. nüüd siis ähm, härra ähm, Murassoni raport kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve menetluse suuniste kohta, kolmas jagu, kõigepealt kompromiss üks A. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss üks B, kes on poolt äh, aitäh, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud Äh, muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt? kõigepealt nelikümmend kolm. kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muuda-, suuline muudatusettepanek SMEs as key enablers of growth and jobs. Kiev lisatakse sõna and ja kes on poolt, äh, vastu erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada kuuskümmend poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek sada kuuskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd annaksin sõna raportöörile kompromissi number kaheksa kohta suur tänu teile, esimees. kompromiss kaheksa puhul on meil väike suuline ettepanek siia juurde teha, mis puudutab sõna especially iseäranis äh, panekut siia juurde. Äh, sotsiaalne kõrgema sotsiaalse mõjuga iseäranis Euroopa Liidu vaesemates piirkondades oleks siis see lõppversioon, ülejäänu jääb nii, nagu on. ja selle äh, äh, muudatusega täiendatult siis, kes on poolt, kompromiss kaheksa, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme. vabandust, muudatusettepanek sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme, poolt. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa, kes äh, neljas osas. aga kuivõrd kompromiss kümme võeti vastu, siis esimene osa langeb ära, jääb teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neljas osa, kes on poolt, ei, see langeb ka ära Äh, muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu? ei ole päris selge, kontrollime. sada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist häält kolmeteistkümne vastu. muudatusettepanek sada viiskümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, kes on vastu? Äh, üks hetk, ütleb äh, president, tekkis väike segadus, äh, kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada 200 nelikümmend üks, kes on poolt? muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks, kakssada nelikümmend, parandab president. kes on poolt? kes on vastu? erapooletu? tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neli, kakssada nelikümmend kuus, nelikümmend neli võeti just vastu, ei, kakssada nelikümmend neli kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend seitse on tagasi võetud, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuus, kakssada seitsekümmend poolt. kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kak-, nüüd kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teen ettepaneku, et kolm kuni üksteist hääletatakse koos plokina poolt, vastu, erapooletud. Need on kõik tagasi lükatud. nüüd kogu teksti hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastu, neli erapooletut, palju õnne. Läheme nüüd edasi, härra Esteban Gonzalez Ponsi raport. kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades muudatusettepanekud neli ja viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid tundub, et on tagasi lükatud, kontrollime. kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist vastu kaksteist poolt. üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud kümme poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud üksteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, taga, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja nüüd kogu raport, nimeline hääletus. hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kolm vastu, üks erapooletu, õnnitlused raportöörile. Monsieur Depree. härra Depree hääletus on edasi lükatud aprillikuule, nagu ma ütlesin koosoleku alguses. meil on viissada üks muudatusettepanekut nüüd edasi äh, härra Depree raporti osas, mis puudutab Eurodaki. teeksin ettepaneku, kuivõrd proua Montel on esitanud hulga kustutavaid muudatusettepanekuid, mis on kõik samase sisuga. ja vastavalt kodukorrale on võimalik võt-, hääletada ühtse hääletusena kõigi nende muudatusettepanekute üle. kas te toetate seda ettepanekut? kes on vastu? kes on poolt? kes on plokina hääletamise poolt? kes on vastu? seega. härra Arnold, soovisite sõna? jah, miks äh, keegi esitab üldse üle viiesaja muudatusettepaneku ja siis üldse ei osale hääletusel ise? pisut äh, naeruväärne tundub mulle kogu see vaev ära näha panen niisiis hääletusele. plokina. Noh. kõik artiklid, nimekiri on teil olemas, paragrahvid siis alates muudatusettepanekust kaheksakümmend neli kuni, kuni, kuni. nimekiri on pikk, leheküljel kakskümmend neli lõpeb kes on nende muudatusettepanekute poolt? tänan, kes on nende vastu? kes on erapooletu? su-, üsnagi suure häälteenamusega need muudatusettepanekud on tagasi lükatud ja nüüd teen ettepaneku hääletada samal moel põhjenduste osas leheküljel kakskümmend viis ja kakskümmend kuus kakskümmend kuus kuni siis äh, poole leheküljeni. plokina hääletus algab seitsmeteistkümnenda ja lõpeb kaheksakümne kolmanda muudatusettepanekuga. kes on nende muudatusettepanekute poolt? vastu? erapooletuid, need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. ja nüüd Läheme edasi muudatusettepanekuga kaheksakümmend üheksa, härra Dunanolt, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek numbers nelisada kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt ja kolmteist vastu. muudatusettepanek number kolmteist, kes on poolt? vastu? tõstke palun korralikult kätt, kolmteist, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniline hääletus ja see on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, kolmteist vastu. põhjendused nüüd. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, muudatus neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek number kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu. kõiki käsi ei tõstetud, kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, kolmteist vastu. ja nüüd viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu. kontrollime, kolmkümmend üks. elektrooniline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, neliteist vastu. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend vastu, kaksteist poolt, palun tõstke käelt, nii et oleks näha. kuus, kes on poolt? vastu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, vastu võetud tundub, kahtluse korral siiski hääletame elektrooniliselt, kakskümmend, nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud, kaheksateist poolt, neliteist vastu. kogu tekst hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, kolmteist vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused raportöörile. ja nüüd hääletame proua Gardesaval Rubiali raportit. õige rahastamisvahendite kombinatsioon, rahastamisvahendite ja teenus- ja toetuste tasakaalustamine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas. kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatus, ettepanek number kümme, poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist vastu, viisteist poolt. see oli muudatusettepanek number kümme, nüüd üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus, ettepanek neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek sei-, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu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 vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaks, raportööri suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud kogu teksti hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt ja kaks vastu. õnnitlused proua Vaarde Sabalile. Sur euh, le budget section trois. jagu kolm ei ole ülepaigutamise taotlusi ja teistes jagudes aastaks kaks tuhat seitseteist härra Tarand. suur tänu lugu on nii, et Euroopa Kohus peab maksma kahjutasu ühele teatud ettevõttele kohtuasjas komisjoni vastu. ja hea on see asi, et raha leiti selleks töötasudest ja toetustest ja ma toet-, kutsun komisjoni üles hääletama selle poolt, kas ma pean ka selgitama ka ombudsmani taotlust, mis on teine küsimus esimeses punktis. kas keegi soovib raportöörilt midagi küsida? ei, tundu olevat. siis esimene ümberpaigutamise taotlus Euroopa Kohtu osas. hääletame elektrooniliselt. ei kui keegi vastu ei ole, summad ei ole sellised, et oleks hääletust vaja. nii et seega, kui keegi vastu ei ole, ongi see heaks kiidetud ja teine ümberpaigutamine, härra Tarand. teine suurendab äh, ombudsmani äh, ameti, ameti paindlikkust ja tegemist on väikese ümberpaigutusega. seal muudetakse üks alaline ametikoht ajutiseks selgitusi keegi ei soovi, hääletust vaja ei ole, kui keegi vastu ei ole, siis ümberpaigutamine on heaks kiidetud. proua Hoolmeier oleks võinud meile tutvustada kinnisvarapoliitikat Frontexi osas, aga info ei jõudnud äh, temani õigel ajal. ja seepärast on hääletus ka edasi lükatud. ja sellega olemegi lõpetanud hääletuse teile teadmiseks mõned äh, muudatused meie ajakavas. kakskümmend, kakskümmend üks märts, täiendav koosolek kahekümne seitsmendal märtsil kaheksateist kolmkümmend ja tühistatus on, tühistatud on kolmekümnenda märtsi koosolek. Mm, siis palun need muudatused üles märkida. muid küsimusi päevakorras ei ole ja kui teil küsimusi ei ole siis lõpetan istungi, tänan teid aktiivse osaluse eest ja head õhtu jätku!